protseduuriline küsimus, äh, proua Zuber. suur tänu, äh, proua juhataja. meil tuleb kohe hääletusele kolm inimõiguste rikkumisi puudutavat resolutsiooni ja ette on nähtud äh, elektrooniline hääletus ja nimeline hääletus, kuid kahjuks ei ole meil võimalik esitada kirjalikke deklaratsioone selleks, et selgitada, miks me hääletasime üht või teistpidi, see on täiesti vastuvõetamatu ja nõuame seda, et kodukorda muudetaks niimoodi, et saadikul oleks võimalus ka nendes küsimustes avaldada oma arvamust, aitäh. vastavalt kodukorrale ei ole